ja, liebe Kolleginnen und kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, südamlik tere tulemast meie uuele kuulamisele põllumajandusvoliniku kandidaadi härra Wojtšakovskiga, suur aitäh, et te meie tänase küllakutse vastu võtsite. nagu te teate, toimus äh, koordinaatorite koosolek ähm, ja seal me ei saavutanud äh, kahekolmandikulist äh, liikmete heakskiitu teie ametisse kinnitamisele. me esitasime teile täiendavad kirjalikud küsimused ja nende vastustega ei olnud me ka veel täielikult rahul suur e, enamus ei olnud rahul ja seetõttu äh, otsustasid koordinaatorid, ähm, et me jätkame seda kuulamist. ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et parlament hindab volinikukandidaate nende pädevuse alusel, nende Euroopa pühendumuse alusel ning nende e, isikliku sõltumatuse alusel ja meie kuulamise struktuur peaks teile enamusele juba tuttav olema. ma annan kõigepealt volinikukandidaadile sõna sissejuhatuseks, see ei tohiks olla pikem kui kümme minutit ja, ja selle kuulamise lõpul saate te veel viis minutit äh, lõppsõnaks. minu äh, arvepidamise järgi on kolleegide poolt kolmteist küsimust me äh, leppisime eelmisel nädalal kokku, et viis minutit küsimuse kohta, üks minut küsimus, kaks minutit vastused, siis jätkuküsimus äh, mitte rohkem kui üks minut ja siis vastus mitte rohkem kui üks minut. ja esimeses voorus on seitse küsimust siis äh, fraktsioonide esindajatelt ja teises voorus siis kuus täiendavat küsimust. ja need oleme siis fraktsioonide esindajate vahel jagatud ja tõlge toimub kahekümne kolmes keeles. nii et, et igaüks võib täna oma emakeeles kõnelda. palun ärge liiga kiiresti kõnelge, sellepärast et kõike seda tuleb ju ka tõlkida. ja meie arutelu kantakse ka internetis üle. parlamendi veebilehel saate seda jälgida. ja nüüd alustame siis kohe asjaga peale ja annan sõna härra Wojciechowskile kümneks minutiks. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees. austatud Euroopa Parlamendi liikmed. ma tänan teid selle eest, et olete mulle andnud selle võimaluse nüüd selgemalt rääkida sellest, kuidas ma kavatsen täita põllumajandusvoliniku ülesandeid. ja ma soovin teile täna selgitada detailsemalt, milline on minu visioon, mille abil on võimalik muuta Euroopa põllumajandus konkurentsivõimelisemaks, roheliseks, innovatiivsemaks ja kuidas on võimalik ühtne põllumajanduspoliitika ehk ÜPP muuta tõhusamaks ja õiglasemaks. nüüd aga soovin ma edasi rääkida oma emakeeles, poola keeles rolnictwo europejskie. Euroopa põllumajandus peab olema konkurentsivõimeline. talunikud on ettevõtjad ja nad vajavad Euroopa toetust selleks, et nad suudaksid püsida konkurentsivõimelised. ning samuti ka selleks, et me tagaksime toiduga kindlustatuse viiesajale miljonile Euroopa Liidu kodanikule, kes vajavad igapäevaselt tervislikku toitu, mis oleks ühtlasi kvaliteetne. kuid selle eesmärgi täitmine nõuab rahastust. mina kavatsen seista selle eest, et meil oleks piisav eelarve nii põllumajanduse kui maaelu arengu toetamiseks, selleks, et loodaks uusi töökohti selles sektoris ning äh, tagataks äh, inimväärikad elutingimused ka maapiirkondades. ÜPP peab äh, lihtsustuma ja seda tuleb harmoneerida ning seetõttu panen ette bürokraatia vähendamise, sest just bürokraatia on talunikele eriliselt koormav. talunikud tahavad ju lihtsalt oma maal töötada, nad tahavad põldu harida, hoolitseda oma kariloomade eest, aga mitte tegeleda päevast päeva sellega, et täidavad igasuguseid blankette daamid ja härrad, meil on vaja tugevdada Euroopa põllumajanduse olukorda ja staatust ka maailmaturul vastavalt ülesannetele, mille mulle on andnud komisjoni president proua von der Leyen, kavatsen ma edendada Euroopa Liidu keskkonna ja kliimakaitse standardeid, teha seda koostöös meie partneritega kavatsen kaitsta ka loomade heaolu standardeid, sest need standardid on maailmas kõige kõrgemad. teisest küljest eh, tahan ma tagada aga ka selle, et neid standardeid eh, täidetakse siis, kui meile imporditakse toitu kolmandatest riikidest. ehk siis neid standardeid eh, tuleb samaväärselt täita nii Euroopa Liidu tootjatel kui kolmandate riikide tootjatel mis puudutab äh, geograafilisi tähiseid, äh, siis neid äh, tuleb edasi arendada, sest nende abil kaitstakse traditsioonilist Euroopa kultuuri, Euroopa põllunduskultuuri. väga oluline on see küsimus just nimelt Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks, sest seal on geograafilisi tähiseid pigem vähem. daamid ja härrad meie ees seisavad mitmed suured väljakutsed, mis on seotud keskkonna ja kliimamuutustega talunikud aitavad Euroopal neid eesmärke täita, sest talunikud aitavad vähendada kasvuhoonegaaside emissioone, nad kaitsevad bioloogilist mitmekesisust ning aitavad kaasa ka sellele, et me saavutaksime nullsaaste. talunikud astuvad samme selleks, et äh, kohaneda uute nõudmistega, kuid kahjuks on nad tihti ka ise kliimamuutuste esimesed ohvrid, sellepärast et kliimamuutused hävitavad äh, tihti nende saaki. mina kavatsen talunikke toetada ja äh, kaitsta ning tagada selle, et me ei räägi nendega mitte kohtumääruste ja keeldude keeles, vaid pakume neile pigem finantsstiimuleid, mille abil kaasata nad uude Euroopa rohelisse leppesse peamised instrumendid, mida me kasutame, peaksid olema vabatahtlikud. ma pean silmas äh, ökokavasid, äh, rohestamiskavasid ning äh, ka ÜPP teise samba all toimivaid vabatahtlikke meetmeid. ma kavatsen toetada ka mahepõllumajandust, sest mahepõllumajandus saab suuresti kaasa aidata nii keskkonnakaitsele kui kliimamuutuste tagajärgedega võitlemisele. ma kavatsen edendada ka tegevuskava, mille abil mahepõllumajandust edasi arendada. ÜPP peab olema õiglane. Euroopa Liidu liikmesriigid on väga erinevad põllundus toimub liikmesriikides väga erinevalt, sest kasutatakse erinevaid meetmeid. see ongi mõistlik, sest tuleb arvestada sellega, millised on kohalikud olud. seetõttu tuleb meil kasutada Euroopa Liidu instrumente paindlikult, kuid ÜPP on siiski ühtne poliitika ja see peabki olema ühine ja seetõttu nõustun ma nendega, kes on rääkinud oma murekohtadest ning ÜPP on äh, tekitanud paljudele muret juba ammu. seetõttu on meil vaja läheneda sellele küsimusele ühiselt, meil on vaja kokku leppida ühised eesmärgid, ühine sekkumisviis ja ka ühised mõõdikud. tegemist on küsimusega, mis on kahtlemata väga vastuoluline samuti on vastuolulised olnud reformidiskussioonid ja ma jään ootama avatud meelega seda, mida ütleb Euroopa Parlament. me peame ju kaitsma ÜPP kogukondlikku aspekti ka siis, kui reform toimub. ja samas tuleb jätta piisavalt ruumi paindlikkusele, tuleb leida sobiv tasakaal meil on vaja võimaldada ühelt poolt seda, et liikmesriigid saaksid vajadusel sekkuda ja teisest küljest, et ühenduse tasandil toimuks ühine töö. ÜPP õiglus seisneb ka välises ja sisemises lähenemises. me oleme teinud palju tööd selleks, et võrdsustada maksed et maksed erinevates riikides ja regioonides oleksid talunikele ühesugused. ma kavatsen anda oma parima, et see protsess toimuks veelgi kiiremini. igasugune ebavõrdsus on väga valus katsumus paljudele talunikele paljudes riikides ja ennekõike Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. daamid ja härrad, meie ees seisab ka maa hõivamise probleem. see puudutab ennekõike teatud riike ja loomulikult on see seotud omandiõiguse küsimusega ning seetõttu on see liikmesriikide pädevuses, aga sellest hoolimata peaksime me kaitsma talunikke, keda maa hõivamine teiste poolt ähvardab. selles osas on juba koostatud väga huvitavaid soovitusi Need soovitused tulevad Euroopa Parlamendi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raportist ja ma kavatsen anda omalt poolt jällegi parima, et need soovitused ka praktikas rakenduks. me peaksime seirama seda, kuidas maa hõivamine toimub, vahetama omavahel parimaid tavasid ja selle abil probleemi lahendama lahendama seda siis nende riikide parima tava abil, kus selle probleemiga tõhusalt võideldakse. Euroopa põllumajandus on selline, kuhu mahuvad väga erineva suurusega talupidamised. Need võivad olla suurtalud, kuid samuti väikesed ja keskmise suurusega talud. suured ja tugevad äh, talud pakuvad meile toiduga kindlustatust, kuid ka väikesed talud on olulised, sellepärast et neil on täita oma roll nemad aitavad äh, maa, äh, maapiirkondades elu alles hoida ja nad kaitsevad ka Euroopa maastikku. talud on väga erinevad, seda nii talutüübi kui suuruse poolest ja see erinevus on Euroopa jaoks suur väärtus. seda väärtust peaksime me kindlasti kaitsma ja alal hoidma. suur aitäh, et mind kutsusite ja kuulasite, nüüd jään ootama teie küsimusi. suur aitäh, härra Wojciechowski, selle sissejuhatava esituse eest ja suur aitäh, et te ka ajast kinni pidasite. ja nüüd läheme fraktsioonide esindajate juurde ja esimesena Herbert Dorfmann Rahvaparteist. aitäh. aitäh nende kirjalike vastuste eest, mis me teilt saame. ma lugesin sealt, et neid eh, reformi ettepanekuid, eh, mida komisjon esitas möödunud aastal, et see jagate neid, eh, te aga ütlete ka, et tahate siin oma seisukohti sisse tuua kuidas te seda eelseisvatel nädalatel, kuudel teha tahate, kas te tahate meiega siin parlamendil koostööd teha ja parlamendi seisukohta toetada? ja kas meil on ka kolmepoolsetel kohtumisel võimalik seda teie seisukohta sisse tuua või eh, tahate eh, lihtsalt eh, selle kõige siduda ka eelseisva rohelise tehinguga? kaks minutit, härra Wojciechowski, palun. aitäh ma võin öelda, et ma olen pisut kade, äh, vaadates äh, saadikut Tšolost, endist volinikku, äh, kes pani ühisele põllumajanduspoliitikale aluse, kui temast volinik sai tal oli võimalus välja pakkuda kõiki lahendusi nii-öelda tühjalt kohalt. kui te kiidate heaks minu kandidatuuri, siis olen mina äh, selles seisundis, kus ühtse põllumajanduspoliitika äh, reform on juba põhimõtteliselt läbi, see mandaat, mille ma proua von der Leyenilt on, on äh, seotud reformide jätkamisega ja nende lõpuleviimisega. ma tean kõiki teie ettepanekuid, ma olen tuttav härra Dorfmanni raportiga. Äh, see äh, peegeldab parlamendi seisukohti kõigis olulistes küsimustes. ma tean äh, neid seisukohti, mida komisjon väljendas aprillis kaks tuhat üheksateist, aga ma ei ole veel kuulnud parlamendi lõplikku seisukohta, selle parlamendi koosseisu seisukohta, ma ootan seda seisukohta kuigi ma võin ette ennustada, millised punktid võivad vastuolulisi põhjustada. üks nendest on äh, ühtse põllumajanduspoliitika sidusus. daamid ja härrad, ma olen valmis kompromissideks, ma olen valmis teie ettepanekuteks äh, mida te oma täiendava töö käigus esitate. minu mandaat ei näe ette muutusi minu omal algatusel aga ma olen valmis ära kuulama head ettepanekud, mis aitavad ühtset põllumajanduspoliitikat paremaks muuta. pidage parem meele, ka meeles, et siin kõnelustel on veel üks osapool, selleks on nõukogu ja ma loodan, et me ühiselt suudame ühtset põllumajanduspoliitikat paremaks muuta ma olen väga paljudele nendele ettepanekutele, mis teie raportis on, avatud ma teen ettepanekud, et Äh, ma olen kindel, et enamik muudatusi viiakse sisse. härra Dorfmann, järelküsimus. jah, veel üks lühike küsimus selle üleminekuperioodi kohta äh, äh, ilmselgelt aastast kaks tuhat kakskümmend üks me selle asjaga ühele poole ei saa. ja kas me saa-, kuidas me saaksime seda üleminekut siis kujundada ja kui palju me selleks üleminekuks aega vajame, et meil oleks tõesti kõik tingimused olemas, aitäh härra Wojtšehovski, palun. praegu äh, viib komisjon oma tööd lõpule ja esitab äh, esialgse üleminekumääruse projekti ning loomulikult äh, esimestel aastatel tuleb ühtset põllumajanduspoliitikat jätkata sellisel kujul, nagu ta on, vähemalt üks aasta oma tööst komisjonis ma tean juba, et tehakse tööd uute poliitikate ellurakendamiseks, valmistatakse ette strateegilisi kavasid. komisjon teeb juba liikmesriikidega koostööd strateegiliste kavade ettevalmistamisel ärgem unustagem, et ametist lahkuv komisjon tegeleb praegu sellega. meie ettepanek on praegu, et üleminekuperiood kestab ühe aasta, tegemist ei ole uue olukorraga. ka eelmise reformi puhul meil oli selline asi ette nähtud, aitäh. Te Costa. tere tulemast voliniku kandidaat, Euroopa äh, põllumajandusmudel on äh, rünnaku all pärast äh, WTO reegleid ja Ameerika ähm, otsus seada seitse, seitsmekümne viie protsendine tollimaks Euroopa põllumajandustoodangule annab väga negatiivseid tagajärgi ja see on tabanud just meie äh, väga olulisi strateegilisi tooteid, nii tööhõive äh, kui ka äh, strateegia seisukohast. ja kuidas tagada siis Euroopa ettevõtete elujõulisus, milliseid meetmeid kavatsete rakendada, et vältida niisugust turukriisi, mis mõjutaks väga negatiivselt meie põllumajandussüsteemi. missugused äh, äh, WTO äh, meetmeid, meetmete rakendamist kavatsete toetada või ka kaaluda näiteks diplomaatilisi? härra Wojciechowski E, aitäh selle küsimuse eest. jah, ma olen olukorrast teadlik tegemist on tõesti väga dramaatiliste otsustega, mis üllatavad meid kõiki, meid põllumehi ja tegemist ei ole esimese korraga, kui maailma poliitikas toimuvate sündmuste tõttu peavad põllumajandustootjad äh, kannatama nende vaidluste tagajärjel, mis toimuvad teistes sektorites. põllumajandustootjad on nende konfliktide ohvrid, mida oleks pidanud vältima. ma ikka loodan, et sellele konfliktile leitakse poliitiline lahendus, sest see konflikt ei ole seotud põllumajandusega, aga põllumajandustootjad peavad selle tagajärgi taluma. ma loodan, et see konflikt lahendatakse nii kiiresti kui võimalik ja kui mitte, eh, siis me peame hindama Ameerika valitsuse otsuse tagajärgi. millised on selle otsuse tagajärjed Euroopa põllumajandusele ja me peame kasutusele võtma mingi abisüsteemi. võimalikud on erinevad lahendused. meil on äh, Euroopa Liidus selles osas juba häid kogemusi. näiteks ähm, meil on äh, kogemused Venemaa äh, embargoga ja sellises olukorras suutis ähm, Euroopa Liit põllumajandustootjaid väga tõhusalt aidata nii et kui vaja, kui seda konflikti muul moel ei ole võimalik lahendada, siis mina volinikuna võitlen selle eest, et äh, eraldatakse võimalikult palju vahendeid selleks, et hüvitada põllumajandustootjatele äh, saamata jäänud tulu. järelküsimus kolleeg De Castro. Dovuta ja Vene embargoga seotud äh, kriisi puhul me ei saa leppida sellega, et teiste maade poliitiliste ähm, meetmete tagajärgedest peavad äh, maksma äh, meie tootjad. nii et võttes arvesse meie ettevõtete ja kodanike huve, siis meil on äh, ÜPP-s ette nähtud ka äh, vahendeid äh, suurte kriisidega toimetulekuks ja et tõhusalt niisuguste olukordadega toime tulla, on meie põllumajanduskomisjon soovinud, et selle kriisireservi vahendeid märgatavalt suurendataks, praegu on nüüd vaevu nelisada miljonit eurot need peaksid olema märksa äh, kõrgemad. mida teie arvate nendest konkreetsetest ettepanekutest, kas te oleksite nõus parlamendi ettepanekuid äh, selles vallas toe, toetama, et äh, niisugused meetmed tõepoolest suudaksid vastata esile kerkivatele probleemidele, aitäh! härra Hõitsehovski, üks minut. aitäh selle küsimuse eest ja aitäh, et juhtisite tähelepanu sellele probleemile. ma võin teile anda lühikese vastuse. jah, ma olen selle poolt, et me suurendaksime oma võimalusi reageerida ja aidata põllumajandustootjaid kriisiolukordades. see on üks kõige olulisemaid teemasid põllumajanduses kui juhtub midagi ootamatut, midagi, mis ei ole õiglane, mida põllumajandustootja ei ole põhjustanud. ja kui põllumajandustootja lihtsalt jääb oma sissetulekust ilma, turvatunne on väga oluline põllumajandustootjate jaoks. ja eelarvereservid, nelisada miljonit peaks äh, olema ühelt aastalt teisele ülekantavad, neid äh, tuleks samuti suurendada ja mina toetan mis tahes lahendust, mis aitab põllumajandustootjatel kriisist välja tulla. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, ütleb proua Müller meil Saksamaal on see ühine põllumajanduspoliitika ja nüüd me kogeme, et liikmesriigid hakkavad seadusandlust enda kätte võtma no, Äh, liikme li,, liik, liidumaad tahavad äh, olla vastutustundlikud, ähm, aga põllumajandustootjad tahavad ka kliimat kaitsta, liigilist mitmekesisust kaitsta ja me peame selleks ähm, äh, loomulikult ka endale elatist teenima. minu jaoks on äärmis oluline, et te olete võtnud suunise noortele põllumajandustootjatele nagu te teate, meil on väga tõsine probleem Euroopa põllumajanduses, maapiirkondades on ainult kuus protsenti Äh, põllumajandustootjatest nooremad kui kolmkümmend viis aastat ja kuidas saaks ühtne põllumajanduspoliitika teie arvates kaasa aidata sellele, et noored jääksid põllumajanduse ja et neid juurde tuleks? Äh, kas te kavatsete siin mingeid konkreetseid meetmeid võtma, äh, sellepärast et praegu on juba eraldatud raha noortele põllumajandustootjatele, aga see ei toimi. härra Wojciechowski, kaks minutit, palun. aitäh selle väga olulise küsimuse eest. jah, noorte põllumajandustootjate teema on maapiirkondade tuleviku seisukohalt väga oluline meil on äh, suur probleem, mis seondub maapiirkondade inimestest tühjaks jäämisega ja see on leidnud kajastamist ka raportis, mille ma kontrollikoja jaoks valm-, koostasin loomulikult olukord on riigiti erinev. Saksamaal ja Poolas, kust mina pärit olen, on olukord äh, mõnevõrra parem. Äh, meil on rohkem noori põllumehi, aga me peame olema valvsad neid toetama ja julgustama neid maapiirkondadesse jääma loomulikult on meil olemas abisüsteem, on esimene sammas, kus on kaks protsenti toetusi noortele põllumajandustootjatele, teine äh, samas näeb ette toetusi tegevust alustavatele põllumajandustootjatele ja see süsteem tõesti toimib, kuigi tulemused ei ole veel rahuldavad eelmisel kuulamisel ma kõnelesin äh, kaduvatest põllumajandusettevõtetest. Äh, kahjuks meil on vähem ja vähem talunikke ning Euroopa talunike keskmine vanus on kasvanud äh, viimase, viimasel ajal oluliselt. kõige olulisemaks probleemiks on juurdepääs maale ja me peame mõtlema, kuidas Äh, hõlbustada juurdepääsu maale, nii et, et noortel põllumajandustootjatel on juurdepääs maale. ja innovatsioon, ma ei ole äh, innovatsiooni äh, maininud oma sissejuhatavas sõnavõtus veel. põllumajandus vajab innovatsiooni Äh, nutikad külad, äh, erinevad meetmed, mis äh, võivad maal elamise noortele atraktiivseks ju muuta. noored peavad maal leidma endale väärika eluting-, väärikad elutingimused, võib-olla see soodustab neid sinna jääma, aitäh. täiendav küsimus kas ma sain õigesti aru, et me peame veel Äh, täiendavaid pingutusi tegema tulevases põllumajanduspoliitikas just nimelt sotsiaalses äh, osas. probleem tõlkega? jah. Äh, kas ma sain õigesti aru, et me peame tegema täiendavaid pingutusi just nimelt ühtses põllumajanduspoliitikas, näiteks sotsiaalvallas, näiteks on jah, me räägime sellest, et vanem põlvkond läheb üha rohkem ära ja, ja äh, te ütlete, et me peaksime äh, pakkuma paremaid äh, haridust ja väljaõppevõimalusi noortele põllumajandustootjatele kõigis Euroopa Liidus sellepärast, et meil on erinevused haridusstandardites, kutsestandardites siin Euroopas Äh, me peaksime seda kasutama infot, infot, me peaksime suutma kasutada te tehnikat, minu jaoks käib see kõik sotsiaalse komponendi alla. Teil on üks minut vastamiseks, härra volinikukandidaat. loomulikult äh, on meil vaja äh, kaasata kõiki neid tegevusi, mida te mainisite. põlvkondadevaheline side on väga oluline mul on äh, kogemusi Poolast. meil oli väga hästi toimiv äh, äh, selliste pensionite süsteem, mis toetas siis vanemaid põllumajandustootjaid oma talusid lastele üle andma. haridus, kogemuste vahetamine on samuti väga oluline vahend loomulikult on võimalik selles valdkonnas rohkem ära teha. samuti on väga oluline see, mida ütles härra De Castro, turvatunne, kriisimeetmed, me peame andma endast parima selleks, et põllumajandustootjate töö oleks äh, kindlam ja turvalisem. väga paljud inimesed ei taha talupidamisega tegeleda, sellepärast et see on liiga ebakindel. Nad kasutavad äh, äh, oma teadmisi ja teevad seda parimal viimsil, aga ikka kannavad kahjumit, nii et, et see turvatunne on noortele väga oluline, et sinna jääksid. aitäh, härra Hoisling, järgmisena lugupeetud härra volinikukandidaat, suur aitäh vastuste eest, te olete nüüd palju konkreetsem kui esimesel kuulamisel. Te ütlesite, te soovite tegevuskava ökoloogiliseks äh, arenguks maapiirkondades. Te tahate ka selle eest äh, võidelda, et kõik muutused toimuksid kiiremini. üks äh, küsimus, punkt, kus mul on kahtlus, on Äh, te, äh, milliseid äh, standardeid te kasutate selle ülempiiride seadmisel järgida? ja rahade kliimameetmeteks, meil on kahtlused, et Äh, äh, liim-, liikmesriikide poole pealt on seal vähem äh, tulemusi, kui me soovime, meie tahaksime, et need standardid oleksid kohustuslikud, et liikmesriigid peaksid need meetmed kohustuslikult sisse viima, nii nagu parlament oma strateegias on öelnud. meie kardame, et võib tekkida renatsionaliseerumine, ühtse põllumajanduspoliitika taasriigistamine ja veel üks asi Mercosuri kohta Äh, äh, te ütlesite, et te soovite Euroopa tootjaid toetada ja äh, kas, mida te kavatsete selleks teha, et sellised kohustuslikud meetmed rakendatakse? härra Wojciechowski, kaks minutit. suur aitäh! mis puudutab väikeseid põllumajandustootjaid siis ähm, ma arvasin, et ma kõnelesin oma esimesel kuulamisel väiketaludest väga pikalt. ma olen vägagi selle poolt, et neid tuleb kaitsta, aga neile ei tule anda Eestis eeliskohtlemist, sest minult küsiti, eh, miks ma tahan neid eeliskohelda. ei, ma ei taha neid eeliskohelda, nad lihtsalt on nõrgemad, nad võivad äh, tegevuse kiire, kergemini lõpetada, nad vajavad toetust nendes strateegilistes kavades, mida liikmesriigid koostavad ma tahaksin, et meil oleksid vahendid väiketalude tootamiseks, nii et nad kaduma ei läheks. aga Euroopa, ma tahan, et Euroopa põllumajandusmaastik ei muutuks, nii et, et kui me Euroopas ringi sõi-, sõidame, me saame aru, et see on Euroopa ja mitte Kanada. me peame toetama väiketalunikke aga loomulikult peame austama mitmekesisust, sellepärast et meil on vaja mitmekesiseid põllumajandustootjaid. nüüd ma usun, et meil on äh, soja osas äh, manööverdamisruumi, kolmkümmend kuus miljonit tolli aastas toome me seda Ameerikast sisse aga väga palju sellest oleks võimalik asu-, asendada meie oma valgukultuuridega. me saaksime niimoodi parandada ka loomade heaolu innovatiivsed programmid, teisest sambast tulevad rahalised vahendid see äh, võimaldaks äh, meil äh, tulla toime ka selliste probleemidega nagu mure pinnase kvaliteedi pärast, loomade heaolu parandamine, väiketalunike toetamine, kes peavad selliste asjadega kohanema. et, et selles valdkonnas on väga suuri võimalusi ja ma teen kõik, et see oleks strateegilistes kavades. täiendav küsimus, palun, härra Hoisling see küsimus äh, kohustuslikkuse kohta kliimameetmete osas, kas te hoolitsete selle eest, et seda tehakse ühtselt ja mitte liikmesriigid, iga liikmesriik omamoodi? ja siis need rahastamisküsimused, kui te olete selle poolt, et teisest sambast tuleks meetmeid tugevdada, kas te olete valmis öelda, et siin teises sambas kehtestatakse mingi kolmekümneprotsendine ülempiir. kas te olete selle poolt, et teise sambasse rohkem raha eraldatakse? härra Wojciechowski, üks minut, palun. küsimused, mis puudutavad eelarvet, esimese ja teise samba tugevdamist panevad mind sellisesse eh, olukorda, kus ma tõesti sooviksin, et põllumajandusel oleks niivõrd suur eelarve kui võimalik, et see jääks sellele tasandile, mis eh, parlamendis on heaks kiidetud või isegi suuremale tasemele, sellepärast et vajadused on tohutud ja me tõesti oskaksime seda raha mõistlikult äh, kujutada. Euroopa põllumajandustootjad saaksid seda raha mõistlikult kulutada, aga ma pean olema realist. meile on esitatud eelarve eelnõu. ma rääkisin sellest, et me peame ähm, leidma uusi argumente eelarvevahendite suurendamiseks. mina äh, olen selle poolt ja ma teen kõike, äh, mis minu võimuses, et eelarve tõesti vastab Euroopa Liidu põllumajandustootjate vajadustele. vabandust, minu kõneaeg sai otsa. aitäh. kolleeg David, palun. Vážený pane designovaný komisaři, Ve své úvodní řeči jste se vyjádřil k mnoha důležitým... Lugupeetud volinikukandidaat, oma avakõnes mainisite mitmeid olulisi küsimusi ja mm, paljudele on juba ka vastatud, mida, mille kavatsesin esitada, aga küsiksin öö, täpsemalt kuidas te kavatsete, kuidas te kujutate ette põllumajandustoodete importi väljastpoolt Euroopa Liitu, näiteks Ukrainast ja mujalt, väljastpoolt Mercosuri, Uus-Meremaad, Austraaliast, Vietnamist, Ameerika Ühendriikidest. kas nõustute niisuguse mõneti ebaausa konkurentsiga, mis lõppude lõpuks äh, vähendab Euroopa põllumajandustootjate suutlikkust tagada tooteid oma kodanikele. kas see on teie arvates strateegiliselt oluline küsimus? aitäh. härra äh, David selle küsimuse eest. jah me peame seisma Euroopa tootjate huvide eest kõikide kaubanduskokkulepete raames, kuid teisalt peame silmas pidama ka seda, et meil on tarvis rahvusvahelist kaubandust. mitmeti, mitmes mõttes on see ka positiivne Euroopa Liidu majanduse ja põllumajanduse jaoks. me ka ekspordime äh, väga äh, palju, meil on tegelikult äh, põllumajandustoodete ekspordi ülejääk, nii et selleks meil ongi tarvis kaubanduskokkuleppeid. kuid ähm, mõnedele rühmadele pakutud eeliste tõttu ei tohiks juhtuda, et Ehm, teatud põllumajandustootjad satuvad ehm, raskemasse olukorda, nendest ei tohi saada sellistes olukordades ohvreid. ja selliseid ehm, juhtumeid tuleb vältida. ja enne, kui me kaubanduskokkuleppe kokkulepete üle läbi rääkima hakkame, kavatsen ma tagada komisjonis, et põllumajandustootjad ei jääks keerulisemasse olukorda. nii et äh, siin äh, tuleb arvestada põllumajandustootjate äh, huved, et mahtude kokkuleppimisel ja äh, Ehm, ma teen eh, nii palju kui võimalik, et kriisimeetmed ja need vahendid oleksid eh, kättesaadavad, kui neid eh, vaja on, millele ka härra De Castro viitas. Neid vahendeid tuleb tõepoolest suurendada, siis on ka kergem kriisidele vastata. härra David, teil on sõna jätkuküsimuseks aitäh, kas te kavatsete võidelda ka põllumajandustoetuste võrdsema jaotamise eest, võttes arvesse seda, et riikide vahel on tohutud erinevused, suhtarv võib olla lausa üks kuuele. kas te võtate, võttes arvesse ka seda, et tingimused on liikmesriikides erinevad, aga kas neid tuleks siis ignoreerida? volinikukandidaadil on sõna vastuseks aitäh. nagu ma ütlesin, jätkame me äh, sisemise ja välimise lähenemise protsessiga. me äh, kavatseme lähendada äh, põllumajandustootjatele ette nähtud toetusi, see on, see kehtib riikide ja ka piirkondade vahel E, ja e, teatud piirkondades saavad tõepoolest tootjad kümme korda vähem tootusi kui mujal, nii et välis- ja siselähenemise protsess on praegu väga aktuaalne ja me kavatseme vähendada niisuguseid erinevusi. kuid e, lisaks sellele on meil tarvis ambitsioonikamat poliitikat ja radikaalsemaid lahendusi, kuna see on väga keeruline olukord ja tekitab paksu verd tootjate ja ja liikmesriikide vahel, nii et me peaksime tõesti saavutama võrdsema jaotuse, aitäh. tänan, härra Kusmik. Te juba mainisite Äh, maade äh, kontsentreerumist ja Euroopa Liidus ja viitan äh, proua Neuchli raportile, mis võeti Euroopa Parlamendis suurte häälenemisega vastu. ja saame sealt lugeda, et aastal kaks tuhat kolmteist kakskümmend koma kolm ähm, protsenti äh, äh, omanikest tegelikult kontrollisid äh, viiskümmend kaks protsenti haritavast maast. liikmesriigiti on küll olukorrad erinevad, aga Poolas näiteks on võetud teatud meetmeid vastu selles olukorras. võib-olla võiks ka kaaluda teatud ÜPP meetmeid, et vältida niisugust maa omandi koondumist üksikute omanike kätte aitäh, härra äh, Kuzmjuk küsimuse eest. jah, ma olen äh, tuttav selle äh, raportiga, see on väga oluline, kuna maa koondumine on väga kaugele läinud tegelikult Euroopa Liidus ja seda tuleb tõepoolest ennetada. me ei saa küll sekkuda Äh, liikmesriikide maaomandi küsimustes äh, äh, Euroopa Liidu lepingu artikkel kolm neli kolm näeb ette, et see kuulub liikmesriikide pädevusse, nii et me ei saa nendes küsimustes sekkuda, kes tohib põllumajandustootmisega tegeleda ja kes tohib maad omandada, kuid me võime kaaluda meetmeid, mis piiravad mahukaid maaoste äh, võt-, kui äh, meil on võimalik siin tagada võrdset kohtlemist kõigi liikmesriikide vahel ja ka äh, need meetmed ei tohi äh, teiste liikmesriikide kodanikele olla diskrimineerivad, nii et hea oleks tõesti niisugusi tavasid arvestada ja ärgitada liikmesriike häid tavasid kasutama. ma tean, et see Poola eh, seadus, millele te viitasite, on eh, üsna tõhus eh, liigse maa koondumise vastu teistes liikmesriikides, on äh, teisi ideid ja me peaksime ka jälgima, mis mujal äh, toimub, saame seda äh, arvestada ja me, mm, seal võib ka kasutada ülempiiri võimalust ähm, ja seda siis, see on ka arutlusel reformi käigul ehk, käigus ehk siis ähm, mm, piirata äh, Äh, toetust saja tuhande euroga, aga selle üle veel arutatakse. jah, aitäh. Äh, kuidas tä äh, täpsustada siis aktiivse põllumajandustootja definitsiooni? see öö, öö, viitab toetustele ja ka otsesele töötamisele ähm, mm, põllumajandussektoris ja kuidas siis äh, saaks äh, toime tulla edasise koondumisega. jah, tõepoolest, see võiks olla üks äh, võimalus, kasutades seda aktiivse põllumajandustootja definitsiooni Äh, ühtne põllumajanduspoliitika peaks tõepoolest olema suunatud aktiivselt äh, tegelikele põllumajandustootjatele ja liikmesriigid ähm, peaksid äh, võib-olla ka proovima täpsustada seda definitsiooni ja mul on ka hea meel, kui parlament äh, tuleb välja uute ettepanekutega. ma olen igati avatud äh, nendele. nõukogus on küll tunda teatavat vastupanu e, ja Euroopa eelarves on kolmsada kuuskümmend viis miljonit, miljonit eurot Äh, ette nähtud ja just äh, tõelistele aktiivsetele äh, põllumajandustöötajatele, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Flanagan. Thank you for uh, coming back here again. aitäh, et tulite siia tagasi ja aitäh ka selle eest, et rääkisite poola keeles, kes oma emakeelt ei räägi, siis sellega varsti unustab, meie Iirimaal teame seda Te rääkisite sellest, et meil on lootust, mis puudutab keskkonnakaitset, kui teie saate volinikuks. ma loodan, et, et need lootusrikkad sõnad on ka õiged. aga millel need põhinevad? Te olete ju tegelikult Briti konservatiividega ühes paadis ja nemad eile ütlesid, Nemad ütlesid eile, et ÜPP ja roheline lepe on pigem mässumeelsed aktid ja ma ei usu, et see oli kompliment ÜPP reformis on ökokavad, nagu te hästi teate, ning äh, kakskümmend, sinna peaks siis minema kakskümmend protsenti äh, põllumajanduskomisjoni arvates ja keskkonnakomisjoni arvates kolmkümmend protsenti ÜPP vahenditest. mida arvate teie tulevase volinikuga? loomulikult äh, on seda oluline teada, kui kolmepoolsed läbirääkimised algavad, sest meie teame, teie teate, kus, mis on meie seisukoht, meie tahame teada teie oma, palun. Teil on sõna vastuseks lugupeetud parlamendisaadik, tänan teid selle küsimuse eest. nagu te teate ka esimeselt kuulamiselt, on mulle väga südamelähedane selline kontseptsioon, et Euroopa põllumajandus peab täitma keskkonnastandardeid. ning Euroopa Komisjoni seisukoht põllunduse suhtes on täiesti loogiline. talunikele esitatakse teatud tingimused põllumajandustootjatele esitatakse teatud tingimused ja igasugused lisategevused nagu ökokavad ja rohestamine kuuluvad ÜPP teise samba alla. ma arvan et, et kakskümmend protsenti on hea algus ja ma suhtun avatult sellesse, et me saavutaksime kokkuleppe. aga enne, kui sellised diskussioonid algavad ja me kompromissi otsima läheme, on meil tarvis teada ka seda, millised on seisukohad meil on ju ka nõukogu ja me peame teadma ka nende seisukohti kui mind valitakse volinikuks, nimetatakse ametisse, siis räägin ma läbi kõigi sidusrühmadega. kakskümmend protsenti on loogiline ettepanek, mille komisjon äh, on esitanud, mille teie komisjon on esitanud, ma toetan seda ettepanekut, aga kas on vaja rohkem, kas võimalik on saavutada rohkem, selleks on vaja kuulata kõigepealt ära teised sidusrühmad, teised partnerid, eriti nõukogu, tänan teid. sellest hoolimata rääkisite te ju veel ka loomade heaolust ja ma tahaksin peatuda ka sellel. ma tahaksin öelda, et ka see küsimus on mulle väga südamelähedane, aga ma pean sellest hoolimata ütlema, et ma ei näe küll praegu mingisuguseid algatusi, mille abil äh, kehtestada uued keelud lisaks neile, mis on juba õiguslikult siduvad praegu. Euroopa Liit on kehtestanud kõige kõrgemad standardid maailmas loomade heaolu kaitseks ja ma suhtun kahtlemata äärmiselt soodsalt igasugusesse lisategevusse, kui see on vabatahtlik. aitäh, härra Flanagan, lisaküsimuseks. aitäh, ma saan äh, aru poliitilises mõttes sellest, et need meetmed peaksid olema vabatahtlikud, aga vabatahtlik äh, on halb sellepärast, et mõnede jaoks on see vabatahtlik, teistele mitte sest äh, need äh, inimesed, kes äh, töötavad nii-öelda raskemates piirkondades, nendele langeb lisakoormus, seega on vabatahtlikkus probleem. aga ma tahaksin teada ikkagi, mida te ökokavadest täpsemalt arvate, millistest ökokavadest te räägite? kas siin on näiteks sees ka maksed süsiniku vähendamiseks? Iirimaal ja mujal oleme me ju juba näinud et meil on mingisugused nii-öelda ähm, maagilised valemid, mille abil hakatakse puid istutama, arvutatakse välja, kui palju neid puid tuleks istutada ja niimoodi taasmetsastatakse maa, aga selleks on vaja rahalist stiimulit. mismoodi oleks see süsinikukava puhul? kas võiks näiteks äh, mõelda sellele, et inimesed kolivad oma talupidamise üle teise kohta, kus nad saaksid näiteks äh, neljakümne tonni süsiniku kahandamise eest hektari kohta aastas äh, toetust, praegu seda ei ole, mida te arvate? aitäh! ma arvan, et äh, tegemist on võib-olla kõige suurema tüliõunaga üldse või vähemalt ühega suurimatest. kas ökokavad tuleks kehtestada vastavalt liikmesriikide ideedele või peaksime me koostöös välja töötama teatud ökokavad Euroopa tasandil ja ütlema siis, et siin on nimekiri ökokavadest, valige, milline meeldib. see teine lähenemisviis meeldib mulle rohkem. me peaksime sellistele kavadele kindlasti mõtlema. aga mis puudutab seda, millised need ökokavad võiksid olla siis on meil näiteks puhvertsoon, äh, äh, turba ärakasutamine, turbealade kasutamine või, või näiteks teatud alade äh, kõrvalejätmine, sööti jätmine bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks ja nii edasi. kuid parem oleks siiski, kui meil oleks olemas Euroopa Liidu tasandi nimekiri ökokavadest, nii et liikmesriigid ei peaks üksinda tegutsema, aitäh! aitäh ka teile. nüüd on meil siis, äh, oleme jõudnud ühele poole fraktsiooni esindajate küsimustega ja nüüd kolleeg Schmidt-Pool järgmisena, palun. aitäh, volimehi kandidaat. Äh, paljud äh, liikmesriigid on ära kasutanud teise samba võimalusi ja tõesti üritavad siis maapiirkondi õitsengule viia ja seda te oma eelnevates sõnavõttudes ka juba mainisite äh, aga äh, on tõesti äh, selliseid ettepanekuid, mida inimesed väga ulatuslikult toetavad ja te tänasel kuulamisel kui ka varasemal kuulamisel viitasite just nimelt vajadusele väikeseid põllumajandustoetajaid toe-, toetada. aga kas te võiksite mõne näite tuua, te rääkisite siin mingist tegevuskavast ja palun ärge, ärge unustage, et kui me räägime väikestest ja keskmise suurusega põllumajandustootjatest, eh, siis eh, nemad tegelevad põllumajandusega ka just nimelt sellistes eh, keskkonnatundlikes alades. Nemad hoolitsevad maapiirkondade keskkonnasõbraliku kasutamise ja võib-olla ei ole neil alati ka piisavalt infrastruktuuri, et kõigi muutustega kaasas käia. kas te võiksite nende toetamisest mingeid konkreetseid näiteid tuua? E, kaks minutit vastuseks. suur aitäh! aitäh ka teile, proua Schmidt-Bauer, selle küsimuse esitamise eest. ka mulle teeb muret, et maaelu arenguks ette nähtud eelarve osa on väiksem, kui me enne arvasime. aga rahastust võivad liikmesriigid ise suurendada ja see tähendab, et on võimalik ka selline olukord, kus äh, põllumajandustootjad saavad ikkagi sama palju raha kui enne. aga kui mõelda maaelu arengu elujõulisena säilitamisele, siis see peaks olema Maaelu Arengufondi peamine eesmärk. ja meil on siin ka teatud prioriteedid, mille alusel fondidest raha välja makstakse. mulle tundub, et mitte alati ei maksta seda raha välja, ei jaotata seda kõige paremal viisil. sest mõnikord läheb raha sellistele kasusaajatele, kes seda tõesti vajavad, näiteks äh, suurtalusid äh, moderniseeritakse ja selliseid äh, programme loomulikult tulebki toetada. aga rohkem tuleks rõhutada seda, et oluline on toetada selliseid aspekte või meetmeid, mis tõesti aitavad maaelu elujõulisena hoida. näiteks on tähtis toetada mägiseid piirkondi. seal tuleb rohkem toetada ka põllumajandustegevust. selliseid talunikke on siiani toetatud ja nad saavad ka tulevikus toetust isegi rohkem. aga mis puudutab kohaliku tasandi arengut, siis on palju vaja teha selleks, et toetada kohaliku tasandi koostööd erinevate talunike ja põllumajandustootjate ning ka töötleva tööstuse vahel. me saavutaksime rohkem, kui me toetaksime selliseid põllumajandustootjaid, kes tegelevad näiteks mahepõllumajandusega ja teisest küljest siis ka kohalikku töötlevat tööstust, mis ostab just neid mahetooteid mõlemat äh, aspekti tuleks toetada, see oleks väga tõhus. aitäh! Äh, milliseid ettepanekuid te tahate komisjoni presidendile Ursula von Reyelile teha kliimakaitse vallas ja kas teile tundub, et suuremad saavutused äh, keskkonna vallas on vähese rahaga võimalikud ja meie siin põllumajanduskomisjonis vajame me, eh, me vajame tugevat partnerit, meil on vaja teada, et meie kõrval on järgmise viie aasta jooksul tugev partner, mul on tunne, mul on tunne, et võib-olla teie, meie volinikuna tahaksite meie eest võidelda ja isegi häda korral läheksite oma kolleegide vastu, aga Euroopa põllumajanduse tuleviku nimel. härra Wojciechowski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 ma olen valmis võitlema, ma olen valmis äh, astuma vastu kas või kõigile kaasvolinikele, juhul kui nad tahavad negatiivselt sekkuda Euroopa põllumajandustootjate ellu. ma kavatsen võidelda nende vastu, kes ütlevad, et nad ei vaja nii palju raha, äh, talunikud siis. Te võite kindlasti minu peale loota. ma usun ka, et äh, ÜPP on midagi sellist, mis peaks Euroopa talunikke aitama, sest Euroopa talunikud ja põllumajandustootjad vajavad väga palju abi. Nende olukord on keeruline, neid tuleb kaitsta. eelmisel korral alustasin ma oma sõnavõttu numbritega, arvandmetega. ma ütlesin, et iga päev peab tuhat talu sulgema oma uksed ja meil tuleb see protsess peatada kui me peame läbirääkimisi tulevase ÜPP ja eelarve kohta, siis kavatsen ma esitada argumendid, mille abil talunikke rohkem toetada. kolleegi Olekas. ja nüüd kolleeg Olekas. Thank you. Ačiū, ačiū suur aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, teie seniste vastuste eest! ma arvan, et me oleme täna saanud tõepoolest ka konkreetsemaid vastuseid oma küsimustele ja see teeb mulle suurt rõõmu. Te rääkisite mitte ainult põllumajandusest, vaid ka maaelupiirkondade arengust. ma õnnitlen teid sellepärast, et elu maapiirkonnas toob äh, ju kaasa ka teatud elustiili viljelemise ja ma tahaksin teie käest küsida konkreetsete meetmete kohta, mida te kavatsete võtta selleks, et parandada maaelu taristuid, maapiirkonna taristuid ja parandada ka sealset koostööd. kuidas te kavatsete toetada ringmajandust ja teisi uue, uue majanduse vorme ja samuti, mida tähendab teie jaoks lähenemine ehk konvergents samuti soovin ma, et te lähenemisest räägiksite spetsiifilisemalt. Te viitasite lihtsalt sisemisele lähenemisele, sellest rääkisite ka oma sissejuhatavas kõnes, kuid liikmesriikide vahelised erisused on ju väga suured ja ma tahaksin teada, mida teie arvate sellest, et toetused peaksid olema vähemalt keskmise suurusega, kas see juhtub teie mandaadi ajal? vastuseks on teil kaks minutit, härra volinikukandidaat, palun ma loodan, jah, ma teen seda, mis on mul võimalik teha, mida ma suudan teha selleks, et tagada tõeline lähenemine. ja et lähenemine toimuks ka võimalikult kiiresti. ma olen ju juba öelnud, et ma olen valmis seda tegema ning loomulikult ei tähenda see seda, et üks volinik annab kuskile ühe allkirja, tegemist on ikkagi poliitilise debatiga. ja see poliitiline debatt peab kõigepealt toimuma samas on ju teada, et liikmesriikide vahel valitsevad erisused, liikmesriikide seisund on ebavõrdne ja sellele ebavõrdsusele tuleb teha lõpp. aastal kaks tuhat neli, kui toimus Euroopa Liidu suur laienemine, eh, siis tuli Euroopa Liitu palju uusi liikmesriike, kuid nüüd eh, oleme me aeg on edasi läinud äh, viisteist aastat ja selleks ajaks, kui uus äh, ÜPP jõustub, on äh, möödunud suurest laienemisest seitseteist aastat ja seetõttu ei tohiks selliseid suuri kääre vana ja uue Euroopa vahel enam olla. me peame aitama kõiki põllumajandustootjaid, kuid mitte karistama neid, kes elavad vanades Euroopa Liidu liikmesriikides. seega tuleb leida õiglane lahendus ja ma arvan, et me oleme teel selle leidmise juurde. mis puudutab nüüd maapiirkondade arengut ja arendamist, siis tundub mulle, et äh, siin on üks probleem, millest ma ei ole veel rääkinud, kuid millest tuleb rääkida. see puudutab äh, toetust maapiirkondadele Maaelu Arengufondist, kuid ka Ühtekuuluvusfondist. me oleme harjunud rääkima sellest, et Maaelu Arengufondist toetatakse maaelupiirkondi ja teistest fondidest siis linnu ja suurlinnu, kuid tegelikult see nii ei ole jah, see, mis puudutab põllumajandust, seda toetatakse muidugi Põllumajandusfondist, kuid eh, elutingimuste parandamine maapiirkondades, seda saab toetada ka Ühtekuuluvusfondist aitäh, lisaküsimus. lugupeetud volinikukandidaat, tänan teid teie vastuse eest. ma arvan, et me oleme nüüd jõudmas selleni, et meil on tõesti ühine arusaam asjadest, aga me oleme ju elanud endise Nõukogude Liidu järgses ajas eh, mõlemad ja me ilmselt teame mõlemad ka anekdooti kommunistist, kes lubas meile helget tulevikku. ma soovin teile meelde tuletada, et mina mina tahaksin eh, ikkagi seda, et te teeksite oma parima nende toetuste tagamiseks oma ametiajal, mitte millalgi helges tulevikus, nii et need toetused oleksid kõikjal vähemalt keskmise suurusega, aitäh! volinikukandidaat, aitäh! jah, loomulikult võitlen ma selle eest oma ametiajal. see antwort lühike vastus, härra Tšolos. suur äh, aitäh teile, härra esimees, härra volinikukandidaat, ma saan aru, et äh, täna olete te palju aktiivsem, äh, palju pühendunum ja samuti konkreetsem, seda meil ongi vaja sest äh, ÜPP peab olema meie jaoks kõige tähtsam küsimus, see peab olema meil alati päevakorras. kui me alustame sellest, et äh, tulevikus ÜPP muutub, äh, seda reformitakse ja sellega tuleb tagada ka toiduga kindlustatus, sest see on kodanike kõige olulisem vajadus ning samuti, et ressursse hakatakse paremini haldama ja nende abil võidetakse kliimamuutustega, maastiku muutumisega, pinnavormide muutumisega ning samuti tagatakse talunikele piisav sissetulek, siis tahaksin mina küsida järgmist. milline on teie visioon selle reformi kohta, kuidas me saaksime seda reformi ära kasutada, et äh, täita kõik need eesmärgid? mind huvitab just teie nägemus ökokavadest, kuidas te kavatsete neid rakendada? ökokavadest on reformiperioodil palju räägitud, me oleme rääkinud ka protsentidest, kui palju äh, raha nad peaksid eelarvest saama, aga mind huvitab rohkem sisuline aspekt ökokavade juures, tänan. härra volinikukandidaat, teil on sõna vastuseks. aitäh selle küsimuse eest. aitäh teile, härra Tšolos, selle küsimuse eest üks neid ülesandeid, mille proua von der Leyen mulle annab, ongi luua visioon maapiirkondade arendamiseks. selle visiooniga tuleb määratleda põllumajanduse koht. me peame endalt küsima, millist põllumajandust me tahame milliseid põllumajandustootjaid me tahame, mis on väiketootjate osa ja nii edasi. see, see visioon määratletakse koostöös Euroopa Parlamendiga, koostöös põllumajandustootjatega ja maapiirkondade elanikega. mina kavatsen alustada, mina kavatsen seda visiooni oma ametiajal teostada. ökokavad on sellised vahendid ökokavad, mille kohta te küsisite, nende teostamiseks on olemas teatud vahendid. ja me kavatseme kogu Euroopa põllumajanduse hõlmata nõndanimetatud uue rohelise leppega. see tähendab seda, et põllumajandustootjad, kes kes teostavad mingisugust keskkonnakaitselist tegevust või ka need, kes valivad lisameetmed, ja tahavad tegu, tegutseda ökokavadega või keskkonnakaitseks mõeldud põllumajandustegevusega, kusjuures kõik see on talunikele ju vabatahtlik, need ökokavad võimaldavad meil oma eesmärkideni jõuda. meil on ju vaja toota tervislikku toitu, sellest rääkisite ka teie, toidu tootmisest nimelt ja mina olen seisukohal, et oluline ei ole mitte toidu kogus, mida Euroopas toodetakse, kuigi loomulikult on toiduga kindlustatuse puhul oluline ka äh, kvantiteet, aga kõige olulisem on ikkagi see, et toit oleks kõrge kvaliteediga. aitäh! Äh, suur aitäh teile, härra volinikukandidaat! ma tahaksin sama ideed veel jätkata. Te rääkisite äh, meetmetest, äh, millega takistada maa hõivamist ja ma tahaksin küsida, kas teie meelest tuleks hõlmata tuleks äh, nende meetmete hulka hõlmata ka see, et põllumajandusmaaga äh, kaubeldakse vastavalt ühenduse reeglitele Äh, võttes arvesse, et tegemist on ka riikliku varaga ja kokkuvõttes on ju tegemist sellise maaga, kus talunikud tahavad oma traditsioonilist eluviisi jätkata. võib-olla on võimalik kuidagi aidata noori talunikke, kes tahavad maapiirkonda elama ja töötama asuda ja selle saaks siis siduda loodusvarade hea haldamisega. ma arvan, et oleks väga hea näidata, et põllumajandusmaal on äh, riikliku vara väärtus ja ühtlasi on siis seotud üldise põllumajandusliku tegevusega. suur aitäh! kahtlemata, härra Tšolos, on teil täiesti õigus. maa on tõepoolest äh, riiklik vara, aga ühtlasi on see Euroopa vara ja seetõttu ei peaks äh, seda lihtsalt äh, ostma ja müüma, nagu tehakse teiste kaupadega. ma toetan teie mõtteviisi. Te kõnelesite minu jaoks väga inspireerivalt. võib-olla tuleks meil äh, seda küsimust lähemalt vaadata ja anda välja ka raport selle kohta, kui kättesaadav on põllumajandusmaa Euroopa Liidus ma viitasin äh, erinevatele määrustele, kui ma vastasin härra Kozmjuki küsimustele. erinevad tingimused, erinevad, äh, erinev äh, ligipääs. ma sain teie küsimusest aru nii, et te rääkisite ka riigile kuuluvast põllumajandusmaast. kindlasti on ka see oluline, aga me peame seda olukorda analüüsima ja vaatama, kuidas tagada parem ligipääs maale, aitäh! kolleeg Modlak, aitäh. tere, volinikukandidaat Wojciechowski on Saksamaa avalikkus räägib palju kliimamuutustest, keskkonnakaitsest, jätkusuutlikkusest ja nõutakse sajaprotsendilist kursimuutust keskkonnasõbraliku põllumajanduse suud-, Äh, kas me saame seda lubada, kas me saame lubada näiteks ähm, äh, mahepõllumajandust, kas me räägime siin ainult äh, ta-, traditsioonilisest põllumajandusest, kas me ar peaksime arvestama, kas ka tarbijatega kas me peame mõtlema sellele, kas integreeritud taimekaitse on keskkonnasõbralikum või üldse mitte omada mingit taimekaitset, mida te kõikidest sellest arvate? Dziękuję pani, pani poseł Mortler za to pytanie. E, no. Aitäh. E, lugupeetud e, parlamendisaadik, nagu ma ütlesin, mahepõllumajandus on äärmiselt oluline vahend äh, meie üldiste eesmärkide saavutamiseks äh, ÜPP raames seoses kliima ja keskkonnaga me oleme nõus sellega, et mahepõllumajandust tuleb laiendada ja meil on ka äh, uus mm, põllu, mm, mahepõllumajandust, äh, põllumajanduse äh, määrus kohaldumas. meil on kavas suurendada mahepõllumajandusmaa osakaalu Euroopa Liidus, kuid siin ei tohiks ka ainult vastandada äh, tavapõllumajandust ja mahepõllumajandust. muidugi ongi tarbijaid, kes äh, soovivad äh, erilise kvaliteediga, eriti kõrge kvaliteediga tooteid ja üks võimalus ongi siis pakkuda mahepõllumajandustooteid, kuid me ei ei saa ka võtta meetmeid tavapõllumajanduse äh, vastu. nii et ähm, jah, mõnikord kasutatakse tõepoolest äh, intensiivseid äh, meetodeid, kuid see tagab ka tarnekindluse ja toiduohutuse, nii et ma arvan, et tuleb pakkuda võimalusi mõlemat tüüpi põllumajandusele, kuid mahepõllumajandust tõesti tuleb laiendada, võttes arvesse ka kliimaeesmärke, aitäh. aitäh äh, voliniku kandidaat kirjalikes vastustes ütlesid, et äh, te tahate äh, mahepõllumajanduse toetuseks Euroopa tegevuskava kavandada. mida see kava konkreetselt sisaldaks? kas te olete pidanud silmas turgu ja tarbijaid? kas te olete mõelnud, millised on tagajärjed ühe või teise jaoks? härra Wojciechowski, palun, üks minut on teil aega jah, loomulikult. selline see plaan peakski olema, nagu te ütlesite, see peaks hõlmama äh, mitte üksnes seda, äh, mis hakkab juhtuma põllumajandusettevõtetes, vaid ka muud ja seda näevad ette ka õigussätted, mis on siduvad, neid küll muudetakse, aga nad on jätkuvalt siduvad aga see puudutab ka mahetoodete edendamist ning ähm, süsteemi usaldusväärsus sellisel kujul, nagu ta praegu on. meil on väga palju auditeerimismissioone ja ma olen näinud, et meil on probleeme mahepõllunduse äh, toodete usaldusväärsusega, sertifitseerimine, selliste mahetoodete testimine Äh, on äh, samuti asjad, mis on väga vajalikud äh, ning tegevis, tegevuskavas me peaksime hoolitsema selle eest, et tarbijatel on täielik juurdepääs mahetoodetele ja täielik kindlus selle kohta, et mida nimetatakse mahetooteks, on ka mahetoode, aitäh. aitäh, lugupeetud voliniku kandidaat, te rääkisite täna, aga ka möödunud äh, korral äh, rohelisest kokkuleppest ja keskkonnapoliitika jätkusuutlikkusest. teatavasti on need äh, üsna tundlikud teemad nii põllumajandustootjate kui ka tarbijate jaoks, seega kuivõrd enne rääkisite üldsõnalisemalt, kas nüüd võiksite siis konkreetsemalt öelda, kuidas kavatsete neid eesmärke saavutada? ehk siis äh, täpsustada veidi. kirjalikes vastuses äh, rääkisite äh, paindlikkusest ja lähimuspõhimõttest seoses liikmesriikide poliitikaga, millega nad siis, mida nad siis saavad kasutada kliimaeesmärkide saavutamisel, nii et ma arvan, et siin tuleks veidi põhjalikumalt seda käsitleda et ei, ei tohiks ka võib-olla ähm, vastuollu minna sellega, mida proua von der Leyen ütles äh, seoses Euroopa äh, Liidu olulise kohaga kliimamuutuste vastases võitluses, aitäh. Wojciechowski, kaks minutit, palun. aitäh lugupeetud parlamendisaadik selle küsimuse eest daamid, härrad, ma usun, et see, mis on välja pakutud keskkonna ja kliima vallas, äh, toob väga kaasa, kaasa väga palju uusi kohustusi põllumajandustootjate jaoks ja väga palju selliseid meetmeid, äh, mis samas muudavad ühtset põllumajanduspoliitikat paremaks just nimelt kliima ja keskkonnakaitse seisukohalt ma ei tahaks võtta täiendavaid riske ja pakkuda teile veel mingeid lootusi. põllumajandustootjate hullas kas on väga suur rahutus, nad kardavad, et nad võivad sattuda keerulisse olukorda, kui neile kehtestatakse äh, uusi meetmeid. Äh, nad kardavad, et need meetmed on kulukad ja ei anna tulemusi ja ne, me, nad peavad säilitama oma konkurentsi, nii et, et mulle tundub, et see keskkonnasõbralik ülesehitus äh, sellisel kujul, nagu see on välja pakutud, on jätkusuutlik ja tasakaalukas see võimaldab põllumajandustootajatel äh, aktiivselt äh, osaleda Euroopa Liidu uues rohelises tehingus ja ei mõjuta negatiivselt põllumajandussektorit. meie soovime jätkusuutlikku majanduskasvu ja Euroopa ro uus roheline tehing puudutabki jätkusuutlikku arengut. me peame kohaldama neid meetmeid niimoodi, et meil on eh, olukord, kus ka põllumajandustootjad aitavad kliimat ja keskkonda kaitsta aga me ei taha põllumajandussektorit ennast hävitada, sellepärast et kui meil ei ole põllumajandus, siis ähm, ei äh, saame ka kuidagi anda panust äh, keskkonnakaitsesse ja kliimakaitsesse, meil on vaja tugevat põllumajandust, see on eeltingimus. ja ainult siis järgmise sammuna saame me rakendada meetmeid selleks, et äh, suurendada põllumajandustootjate panust keskkonna heaks jah, see võib-olla ikkagi äh, päris äh, selge ei olnud teie vastuses. Te ei arva siis, et äh, see, mida te ütlesite seoses paindlikkusega, mida pakutakse liikmesriikidele, ei vii siis lõpuks välja ÜPP taasriigistamiseni, mida tuleks äh, iga hinna eest vältida. et kuidas seda siis seostada siiski tuleviku ÜPP-ga, selle kohta tahtsingi täpsemalt teie kohta, käest küsida. härra Vutsohovtsi, üks minut, palun. aitäh, lugupeetud saadik jah, selline mure ja ärevus on olemas, ma saan aru ma võin äh, täielikult seda kartust toetada. me ei peaks äh, ühtset põllumajanduspoliitikat liigselt taasriigistama. ma ei taha öelda, et põllumajanduspoliitika sellisel kujul, nagu ta härra Hogani ettepanekus on, kujutab endast taasriigistamist aga äh, me peaksime tõesti küsima, kas need eesmärgid ilma täiendavate soovituste ja indikaatoritega, millele muide viitas ka härra De Castro, kas need suunavad meid õigesse äh, suunas, kas me ikka saavutame seda, mida me soovime saavutada? me oleme praegu äh, selles etapis, kus algavad kõnelused komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel ning need mured ja äh, probleemid tuleb arvesse võtta ja arutelude käigus tuleb need asjad selgeks rääkida aitäh ja nüüd meie viimane küsimuse esitaja, kolleeg Vitsik uh,. Äh, lugupeetud volinikukandidaat, äh, tahaksin tõstatada ühe teema, mis siiani on jäänud tähelepanuta sellel kuulamisel, see on metsandus nagu te teate, meil ei ole ühtset Euroopa seadusandlust metsanduse vallas, aga meil on direktiivid, mis puudutavad elupaiku ja mõjutavad ka metsade majandamist. Poolaga seoses Bieloveža metsaraietööd äh, jõudsid avalikkuse huviorbiiti ja, ja rikkumismenetlus on algatatud Teie portfell hõlmab ka äh, rohelist tehingut. kas te teate, et metsandussektor peab toime tulema liigilise mitmekesisuse nõuetega ja kas te toetate seda? kas te samuti toe-, äh, toetate seda, et Keskkonna peadirektoraat ei luba mingit kõrvalekaldumist? härra Wojciechowski, teil on kaks minutit. aitäh, loomulikult metsandus äh, on äh, vägagi osa äh, sellest portfellist, millega põllumajandusvolinik tegeleb. ühtne põllumajanduspoliitika on siiani toetanud Euroopa metsandust, rohkem kui kaheksa miljardit eurot on eraldatud just nimelt metsade jaoks. ning Äh, eraldised on ette nähtud ka praeguses äh, finantsraamistikus rohkem kui äh, pool miljardit teadusuuringutele. me peame kaitsma Euroopa metsasid, meil on ja me peame rakendama meetmeid põllumajanduspoliitikas selleks, et metsasid kaitstakse on äh, erinevaid vahendeid, äh, kuidas seda saab teha, need äh, süsteemid on erinevad, tavad on erinevad on riiki, riike, kellel on väga tugev metsanduspoliitika, te rääkisite Bioloveža metsast, Poola on üks riik, kus on väga tõhus metsamajandussüsteem, mis annab väga mm, tugevat, väga häid tulemusi, meil majandatakse metsa riigi tasandil ja me tõesti peame ellu viima metsandusstrateegia sellisel kujul, nagu ta kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal vastu võeti. ma tean, et Kontrollikoja kavatseb seda strateegiat ja selle täideviimist auditeerida ning selle auditeerimise tulemused on väga olulised. mitte miski ei muutu väga palju me hoolitsesime Euroopa metsade eest ühtse põllumajanduspoliitika vallas ja jätkame samas suunas, sest see on meie rikkus ja meie pärand ja me tahame seda kaitsta härra Vitsik, täiendav küsimus, palun. aitäh. me seisame praegu silmitsi kahe suure kriisiga, kliimakriis ja liigilise mitmekesisuse kriis, mis on omavahel teatud määral seotud ja mõlema jaoks peame me metsi kaitsma ja meil on vaja jätkusuutlikku, ma rõhutan, jätkusuutlikku metsade majandamist kas meil on äh, mingi võimalus Euroopa Liidu tasandil metsade jätkusuutliku arengu toetuseks just nimelt jätku, ühtse põllumajanduspoliitika raames. härra Wojciechowski, teil on üks minut. loomulikult äh, toetus jätkusuutlikule metsamajandusele on olemas. Äh, seda me metsandusstrateegia raames teemegi. me lihtsalt peame nüüd vaatama, kuidas on olukord selle strateegia ellurakendamisega. see strateegia on toiminud aastast kaks tuhat kolmteist ning sõltuvalt sellest, kuidas see strateegia toimib, peaksime üritama leida tulemusi meetmeid. ma arvan, et metsanduspoliitika ei vaja mingeid täiendavaid korrektiive ega muutusi. võib-olla ainukene Äh, asi, mis on väga oluline, on see, et meil on üha rohkem metsatulekahjusid, see on tingitud äh, kliimamuutustest ning me tõesti peaksime äh, tõhustama oma meetmeid kliimamuutustega võitluseks, sellepärast et ka metsad kannatavad selle tagajärjel. metsades puhkevad tulekahjud ja tulekahjud on puudutanud metsasid väga paljudes Euroopa piirkondades ja see ongi põhjus, miks meil peaks olema Äh, poliitika keskkonna ja kliima kaitseks. kallid kolleegid, härra Wojciechowski, suur aitäh, et te osalesite sellel kuulamisel ja nende kolmeteistkümne küsimuse eest, et te neile vastasite. suur aitäh teile, et te Äh, täna paljudes küsimustes palju konkreetsemalt vastasite kui möödunud nädalasel kuulamisel. ma palun teil nüüd äh, äh, oma lõppsõna juurde asuda, see ei tohiks kesta üle viie minuti ja tahaksin teatada, et kell üks toimub jällegi koordinaatorite koh-, kohtumine, kus me siis hindame seda praegust kuulamist ja siis äh, peavad koordinaatorid võtma kuulamise kohta seisukohta, äh, kas äh, nii voliniku sobivuse kohta volinikukandidaadiks kui ka selleks, kas ta on pädev täitma talle määratud ülesandeid. härra Vojtšahovski, teil on nüüd võimalus lõppsõnaks. aitäh lugupeetud esimees, daamid ja härrad. aitäh selle tänase arutelu eest. nii eelmise eest kui ka selle eest, mis meil täna toimus. aitäh, et andsite mulle võimaluse veel kord ära kuulatud saada möödunud nädalal ma sain väga selge ähm, sõnumi teilt, et te tahate, et uus volinik ei oleks mitte üksnes avatud dialoogiks ja ei, äh, ei oleks ainult sõnade inimene, vaid te ootate konkreetseid tegusid. Te ootate toetust Euroopa põllumajandustootjatele. Äh, ma tahaksin öelda, et olen valmis tegutsema äh, teemad, mis on seotud maaeluga, põllumajandusega, on mulle väga südamelähedased. mõningates teil võib olla kõhklusi, kuna ma ise ei ole põllumees. ja võib-olla see tõesti on nõrgaks kohaks minu puhul, aga ma tahan öelda, et ma kasvasin üles talus talus, mida pidasid minu vanemad, ma töötasin seal ja ma mõistan, mida tal-, taluniku töö tähendab. ja see mõistmine eh, muudab mind teadlikumaks probleemidest. ma tõesti eh, mõistan Euroopa põllumehi ning ma tahan neid toetada, ma tahan äh, toetada nii suuri kui ka väikesi äh, põllumajandustootjaid. ma saan nendest probleemidest aru. Äh, mitte kõike ei ole võimalik edasi anda ühe kuulamise jooksul. Mm, kõikidele küsimustele ei ole võimalik vastata ilma sügavate teadmistega, teadmistega, mida on võimalik saavutada ainult siis, kui juba töötatakse Euroopa Komisjonis aga ma võin kinnitada, et ma kaitsen Euroopa põllumehi, nende olukord on tõesti raske. siin kojas õppisin ma äh, tundma Euroopa põllumajanduse olukorda, ma töötasin siin kojas kaksteist aastat ning äh, äh, see, mida ma õppisin oma kodutalus äh, sai täiendust äh, sellest, kuidas siis siin Euroopa tasandil põllumajandus toimib. ma olen valmis tege-, tegutsema selleks, et toetada Euroopa põllumajandust, tuginedes nendele kogemustele, mis ma olen koostöös teiega saanud. ma tahan äh, toetada põllumehi ja maaelu arengut ja loomulikult tahan ka töötada kõigi meie kodanike hüvangu nimel. Ähm, suur aitäh ja sellega kuulutame selle koosoleku lõppenuks ja nagu ma ütlesin, kell üks kohtuvad koordinaatorid.